on, on tunduvalt karmimad. seetõttu ootame me, et Euroopa Komisjon hindaks Bulgaaria valimisi, aitäh. see oli meie viimane kõneleja üheminutiliste kõnede äh, päevakorrapunktis, nüüd jätkame järgmise päevakorrapunktiga, mis on härra Trentofilidese raport, mis puudutab tarbijapoliitikat, nii et annan sõna härra Trentofilidesele neljaks minutiks. suur tänu. nagu kolleegid te teate, teatas komisjon, eh, et tarbijakaitse eh, küsimuses vaadatakse eriti kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta mai ja juunikuus tarbijakaitse küsimusi ja komis-, ja Euroopa Parlament püüab siin anda oma panuse. raporti alguses kirjutas minu äh, kolleeg Eva-Britt Svensson, kuid kahjuks pidi ta tervislikel põhjustel parlamendist lahkuma ning mina võtsin tema töö üle tahaksin Eva-Briti südamest tänada kõige selle töö eest, mis ta ära tegi raporti kallal ning ma loodan, et tema terviseprobleemid saavad lahenduse niipea kui võimalik. nagu Eva Brittki, usun mina, et on teatud probleeme ja puudusi selles süsteemis. ja me peame need ületama selleks, et anda oma tarbijatele ja Euroopa kodanikele rohkemat mõjujõudu. me peame lahendama need probleemid, mis nende ees seisavad, me peame vähendama ebavõrdsust, mis valitseb nende tarbijate vahel, peame hoolitsema selle eest, et nad saavad oma õigusi üldiselt kasutada ja eriti äh, elektroonilise kaubanduse puhul. samuti on oluline äh, vaidluste alternatiivse lahendamise mehhanism, tarvis on hoolitseda selle eest, et tooted oleksid ohutud, nii kõrgekvaliteedilised, samuti tuleb hoolitseda selle eest, et meil oleks enam äh, sotsiaalset Euroopat ning et kodanike juurdepääs sotsiaalhooldusteenustel oleks kergem. samuti tuleb vähendada riske, mis on seotud Äh, näiteks äh, transrasvadega, hormoonidega ja muud ja keemil- äh, ja keemiliste ainetega, mis leiduvad näiteks toiduainetes või ka kosmeetikatoodetes. kolleegid esitasid sada kaheksakümmend kaheksa muudatusettepanekut, püüdes siis oma nägemust ellu viia. mina püüdsin hoolitseda selle eest, et peegeldada võimalikult erinevaid arvamusi ilma raportit ära lahjendamata ning tänu Mm, variraportööride koostööle on meil nüüd kuusteist äh, kompleksset muudatuspaketti, kompromissettepanekut ja seitsmeteistkümnendal oktoobril me äh, komisjonis hääletasime kakskümmend kolm poolt, null vastu, erapooletud ei olnud. Äh, kõik muidugi parlamendis rahul ei ole selle tulemusega, sellepärast ongi oluline see, et kui me räägime tarbijakaitsepoliitikast, et me peame meeles just seda, et meil on tarvis, et me ei räägi nii palju enamast sotsiaalsest Euroopast, nagu minul oleks meeldinud ning samuti küsimus öö, alla kaheteistaastastele lastele suunatud reklaamikeelust samuti ja äh, alustasime uue öö, arutelude vooruga fraktsioonide vahel ning ma arvan, et nüüd ehk saavad kõik toetada ka homme seda kompromissteksti, mis käsitleb neid probleeme, mis tarbijate ees seisavad, eriti just praeguses finantskriisi olukorras. me peame hoolitsema selle eest, et tooted oleksid ohutumad, räägime CO kahe eh, heitmete vähendamisest, eh, tarbijate kaitsest selles valdkonnas ja samal ajal ka keskkonnakaitsest sama hooga, me räägime reklaamist, mis on suunatud lastele ning me vaatame seda, kuidas oleks võimalik äh, vähendada ka toidu raiskamist. tahaksin tänada kõiki variraportööre koostöövaimu ülesnäitamise eest ning äh, nende jõupingutuste eest, mida nad tegid selle nimel, et see teksti lõppversioon nüüd valmis sai. ning ma arvan, et äh, see on suhteliselt hea konsensus ning ma loodan, et ka homne hääletus seda toetab. suur tänu! suur tänu, härra Triantafõlides!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 me tõesti näeme siin teatud muutusi, aga jätkame alati oma pingutusi nende punktide edendamisel. me tahame näha tõelisi muutusi, seetõttu ka survestame komisjoni siin midagi ette võtma. ja selleks, et asju parandada aastaks kaks tuhat kaksteist, on meil vaja rohkem informatsiooni, me peame näiteks parandama infosüsteeme, tagama selle, et erinevad äh, äh, kampaaniat tarbijate kaitseks sisse viiakse, ma arvan, et on väga lihtne leida neid rikkumisi, kui vahendid on kättesaadavad selleks, näiteks tootetestid, mis see kevad läbi on viidud. mõned tootjad ei pea tarbijaid üldse oluliseks ja loodetavasti komisjon suudab seda ka muuta proua Nevedelova, palun. aitäh. tarbijaõigused on saanud eh, kodanikuõiguste osaks, eh, nii et heade tarbijate harimine tähendab ka paremini haritud kodanikke eh, siin raportis räägitakse küll kodanike gruppidest ja nende kaitsest, siis samas ei viidata üldse noortele kui tarbijate grupile. inimesed muutuvad tarbijateks üha nooremalt ning tegemist on kõige innovatiivsemate tarbijatega ja kes teevad äh, modernsemaid asju, nagu näiteks internetis äh, ostlemine. oluline on tar-, kaitsta ka neid tarbijaid ning viia tarbijaõiguste äh, õpetame sisse ka õppekavadesse põhikoolides, nii et nad oleksid vastutusvõimelisemad ning teaksid oma õigusi, me ei tohi unustada ka teisi põlvkondi ning harima inimesi, peaksime harima inimesi üldiselt, see on oluline tarbija õiguste kaitsmisel, sest meil ei ole vaja ju kaheksasadat direktiivi, kui inimesed ei teagi neid kasutada. aitäh ja nüüd härra Harbour. aitäh, esimees komisjoni esimehena ning oma fraktsiooni nimel tahan väga soojalt tervitada seda raportit eh, ning tänada härra Trentafilidest selle eest, et nad, et ta jätkab äh, proua Eva Britsensoni suurepärast tööd äh, kahju, et äh, selline ambitsioonikas ning äh, kaugele ulatuv raport on praegusel ajal arutusel ja me ei saa täisdebatti selle üle pidada, aga samas siiski leian, et see on tõeline taotlus härra Tallile, keda ma täna siin väga tervitan, olla ambitsioonikas oma tarbijastrateegia töös, mis hetkel on arendamisel selle raporti tellisid komisjoni koordinaatorid just sellepärast, et panustada sellesse protsessi ja on väga selge, et kui hetkel seda raportit vaadata, siis eh, meie positsioon on väga fragmenteeritud. Eh, meil on küsimusi, mis on härra Barnier direktoraadis, härra Tajani valdkonnas, Redingu valdkonnas, ka majandus, rahandusküsimustes, tervitan kõiki neid arvamusi, mis on tulnud, nii et minu arvates on teie ees suur väljakutse, volinik Talli ja ma loodan, et te uurite seda väga põhjalikult ning äh, tulete välja laiali ulat-, kaugeleulatuva poliitikaga, mis äh, äh, loob vajaliku raamistiku selleks, et hästi kaitstud, hästi informeeritud tarbijad oleksid ühisturu aluseks edaspidi. aitäh, härra Harbour, proua Figueiredo, palun aitäh, sooviksin kõigepealt tänada Eva Brett Svenssonit äh, ning kolleeg äh, Trianta Fyllidest tehtud töö eest. tegemist on uue tarbija kaitsealase strateegiaga ning äh, tõepoolest äh, just äh, halvemuses olevate rahvastikukihtide noh, tarbija õigusi tuleb kaitsta just kriisiaegadel teavituskampaaniad, hindamised, toodete kontrollimine on väga olulised küsimused. väga oluline on töötajate, noorte, naiste, sisserändajate õiguste tagamine, tagada ka see, et neil oleks juurdepääs kaupadele ja teenustele, toiduainetele, ka tervishoiuteenustele energiale, transpordile. me peame tagama inimväärsed elamistingimused. aitäh. sõna saab proua Passescu. suur aitäh. tahaksin samuti tänada komisjoni algatust tarbijakaitse valdkonnas on äh, vajalik, et Euroopa Liidu tasemel oleks äh, kõikehõlmav äh, õigusraamistik, et taga, tabada kodanik, tagada kodanikukaitse, me peame tegelema ka petva reklaami küsimusega. Rumeenia Tarbijakaitseamet on alg-, algatanud projekti, et muuta seadusandlust siin valdkonnas selleks, et paremini kaitsta tarbijate huvisid. peame tegelema ka harivate infokampaaniatega näiteks äh, Rumeenias on iga-aastane äh, tarbijakaitsekonkurss, äh, mida korraldab Tarbijakaitseamet ning Haridusministeerium. hetkel on käimas selle konkursi üheksas aasta. see on õpilastele, kes on kuus kuni kaheksateist aastat vanad ning selle eesmärgiks on neid harida. härra Repo, palun arvoisa puheenjohtaja eh, äs- äh, härra president, äh, austatud kolleegid, äh, sotsiaaldemokraatide variraportöörina leian ma, et tegemist on päris hea raportiga, kuid mind siiski üllatab, kui ükskõikseks meid siin parlamendis jätab tavaliste kodanike olukord, eriti nende olukord, kes on nagunii halvemuses peokõnedes me räägime sellest, et ühtse turu keskpunktis seisab kodanik, aga äh, oma argipäevases töös me sellele tähelepanu ei pööra. tarbijate kaitsmine on väga ambitsioonikas eesmärk, kuid äh, niisugused rühmad nagu äh, eakad inimesed, lapsed vajavad erilist kaitset me peame kaitsma lapsi reklaami eest, see on väga positiivne laste riietus, elektroonika, mänguasjad, need avaldavad mõju nende äh, soovimine äh, on tihti tingitud reklaamist ning ma sooviksin väga, äh, et ettevõtetele oleks võimalik selgeks teha, mis on see sotsiaalne Euroopa, mille poole me püüdleme, aitäh! ja viimaseks kõnelejaks proua Olle Gripp, palun. jah, aitäh, härra president. raport äh, uue tarbija keskse strateegia äh, kohta äh, on nüüd tõepoolest käsitlemas kõiki neid olulisi raamtingimusi, mida komisjon peaks looma selleks, et et äh, meil oleks võimalik välja töötada tarbijakeskne tegevuskava, meil on vaja Euroopas paremat tarbijakaitset, meil on äh, vaja äh, tagada ka see, et juba olemasolevad õigusaktid viidakse ellu. meie, me peame lähtuma nendest prioriteetidest nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasandil. me peame pöörama tähelepanu nendele ka kutseala organisatsioonides me peame tõsiselt mõtlema sellele, kuidas tagada see, et oluline ja tarbijale vajalik info oleks tõepoolest tasakaalus selle loomiseks vajaliku halduskoormuse ning rahaliste kulutustega üks olulisemaid mõisteid seejuures on ettevõtjate ja teenuste pakkujate vastutustunne tarbijate ees nüüd annan sõna volinik Talile. suur tänu, härra juhataja, auväärsed parlamendiliikmed, vabandage palun, mul on hääl ära. tahaksin tänada parlamenti, IMCO komisjoni ning eriti raportööri härra Triantafilidest ja varasemat raportööri Eva-Britt Svenssonit raporti eest, mis käsitleb tarbijakaitse uut poliitikat. ma mõistan, et äh, tegemist on äh, kompromissidega, mis ei pruugi kõiki probleeme äh, täiel määral käsitleda, mida me kõige olulisemaks peame. sellepärast ütlengi, et teie töö lõpptulemus annab suurepärase panuse komisjoni koostöösse. ta sisaldab väga olulisi elemente Euroopa tarbijate huvide eest seismiseks. eriti ma tervitan seda äh, kõigehõlmavat lähenemisviisi, mis raportisse on hõlmatud kaasaegne tarbijapoliitika ei saa puudutada ainult seadusandlust, ta peab olema mitmekülgne. ses mõttes on raportis just õigesti paigutatud rõhk tarbijate ohutusele, toodete ohutusele. Need on asjad, mis on just tarbijatele olulised, ka tarbijate äh, harimine ja teavitamine on oluline. rõhutatakse seda, et Euroopa tarbijapoliitika peab toetama innovatsiooni ja kasvu ka jaekasvatuses ja samuti, äh, jaekaubanduses ja samuti ka digitaalse ühisturu kasvamist äh,, arendamist Äh, eraldi käsitletakse ebaõiglasi kaubandustavasid ja reklaami, samuti vaidluste lahendamise protsesse ning äh, alternatiivseid ning võrgupõhiseid äh, vaidluste lahendamise protseduure. olemasolevate õigusaktide jõustamine on oluline. rõhutatakse jätkusuutlikku tarbimist, haavatavaid tarbijaid ja muud sarnast Äh, sektoritest käsitletakse eraldi äh, digitaalset sektorit, energiasektorit ja finantssektorit. koos varasemate parlamendi samateemaliste raportitega nagu Greg Harret ja teiste muude äh, raportid ja ka mm, veel eesolev töö haavatavate tarbijate kohta, see võimaldab komisjonil jätkata oma tööd edasise tarbijapoliitika kujundamisel. ütleksin paar sõna komisjoni kavatsuste kohta ka Äh, asepresident Reding ja mina esitleme tuleva aasta esimesel poolel meie tarbija agendat, äh, mis on sidus poliitika lähiaastate jaoks, seal on ette nähtud verstapostid kahe tuhande kaheteistkümnenda ja komis-, aasta ja komisjoni praeguse ametiaja lõpu vahel. meil on me paigutame tarbijad eh, siseturu, ühtse turu keskmesse, teiegi olete rõhutanud seda oma äh, raportis, ja tahame võimestada äh, tarbijaid kõige, selle sõna kõige laiemas tähenduses. nimelt see tähendab seda, kuidas tarbijad saavad aktiivselt turul osaleda ja korraldada nõnda, et see turg nende jaoks toimiks see töö saab minu ja asepresident Redingi ähm, voli, mandaadi äh, valdkonnas toimuma, aga hõlmab ka teisi nagu transporti, energiat ja digitaalsed teemad. ning äh, meil on tarvis ühtset sidusat lähenemist tarbijapoliitikale. arvesse tuleb võtta ka tulevasi väljakutseid. näiteks tarvis on Äh, jätkusuutlikumaid tarbimismudeleid edendada, tuleb arvestada aeg, äh, eakamaid äh, elanikke, samuti tuleb rääkida haavatavatest tarbijatest ning see kõik on ka kooskõlas just teie raportis välja tooduga. samuti on meil selge ambitsioon tugineda juba olemasolevatele edusammudele, rõhutades ja edendades nõnda seda, et vaidlusi on võimalik lahendada ka piiriüleselt. tahame luua partnerlusi selleks, et ühendada jõud ning samuti lähtuda põhimõttest saavutada enamat vähemaga. kaasame eh, sidusrühmad, liikmesriigid eh, jõustamise ja vaidluste lahendamise valdkonnas, tarbeorganisatsioonid ta, eh,, ärisektori ja loomulikult kõik selle kõik need, kes tegelevad tooteohutusega. me tarb-, koondame ka liikmesriikide järelevalveorganid ja tarbijaorganisatsioonid. tuleva aasta alguses algab me, toimub meil kuulamine, loodetavasti ka teie IMCO komisjoni eh, abiga ning esimese sammuna me valmistame Eh, ette vastust parlamendi varasemale taotlusele, mis on seotud sellega, et tarbijapoliitikas nähakse ette kõikjal tarbijate huvide esiletõstmine. see toimub kahe tuhande esimese aasta alguses. nüüd tahan öelda veel seda, et eelmisel nädalal võttis komisjon vastu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta tarbijaprogrammi, mis näeb siis ette meie tegevusi aastast kaks tuhat neliteist edasi ja seda praegu arutatakse siis eelarveorganitega. Mm, äh, siin on terve hulk äh, teemasid ette nähtud ja mul on eriti hea meel, et meil on konkreetselt neli eesmärki välja toodud seal ja need on täiesti kooskõlas teie raporti vaimuga. tarbijaohutus, mis puudutab öö, äh, nii toiduaineid kui ka teenust, tarbijate harimine, nõnda et nad mõistaksid äh, oma õigusi ja võimalusi vaidlusi lahendada ning jõustamine, tarbija õiguste jõustamine. suur tänu! suur tänu, härra volinik Dali! arutelu tarbijapoliitika valdkonnas on nüüd lõppenud ning homme kell kaksteist toimub selles osas hääletus. meie järgmine päevakorrapunkt on interneti hasart.